ta on tõesti ähm, rääkinud siin väga sisukalt, lühidalt ja löövalt ja parlamendi saadikud nii mõnedki peaksid teda enda eeskujuks võtma. tänan. hääletus toimub äh, kolmapäeval kell kaksteist ja nüüd äh, jätkame, jõuame Svensoni raporti juurde teemaks on naistevastase vägivalla vastu võitlemise Euroopa Liidu poliitiline raamistik. kõigepealt äh, saab sõna raportöör ise, proua Svensson, palun. tänan ma sooviksin äh, kõigepealt tänada variraportööre ja kolleege võrdõiguslikkuse komisjonis äh, selle teemaga tegelemise eest. enne homset hääletust ja enne arutelu võiksin ma mainida seda, kui paljud naisest on sellest asjast puudutatud, kui palju naisi on mõrvatud ja nii edasi, aga seda ma ei tee ma üritan enne hääletust äh, seda vägivalda natukene illustreerida niimoodi, et te enne hääletust aru saaksite, et meil kõigil on tõesti võimalus praegu võidelda selle vägivalla vastu, hääletades äh, homme raporti poolt. kujutage ette ema, kes loeb äh, lastele unejuttu ja siis äh, tuleb uksest äh, sisse isa, lapsed juba teavad, mis juhtuma hakkab, lapsed peituvad teki alla, tõmbavad tegija padja üle pea, et mitte kuulata ja näha, mis juhtub. Nad kuulevad, kuidas isa karjub, nad kuulevad lööke, samme, nad kuulevad ema karjumas ja oigamas. see on üks pilt, teine pilt naine on aastaid kannatanud ähm, kuritarvitamise ja vägivalla all ja ta on lõpuks otsustanud sellest suhtest lahkuda ja ehitada üles uue tuleviku endale ja lastele. ta põgeneb, tal on õnne, ta saab koha naiste varjupaigas ja kui naine viib paar päeva hiljem äh, lapsed lasteaeda, siis mees äh, ootab naist äh, lasteaia ees ja pussitab teda ja naine sureb selle naistevastase vägivalla ohvrina. ta sureb, kuna ta on naine ja ainult sellepärast. see surmav vägivald naiste vastu leiab enamasti aset siis, kui naine on otsustanud äh, suhtest lahkuda. naine ei saa ennast äh, lahutada mehest, kes arvab, et naine on tema omad. naine on siis ülimalt ohtlikus äh, olukorras, kui äh, mees saab aru, et ta kaotab kontrolli naise üle. kolmas pilt noor tüdruk läheb koolist koju, jätab sõbraga hüvasti, ütleb talle, et kohtume homme ja siis ta, ta kuuleb raskeid samme enda järel ja täheldab, et keegi ründab teda, vägistab teda, ta elab äh, selle üle, ta jääb ellu, aga ta peab äh, selle mälestusega tulema kogu elu toime. komisjon on oma tegevusplaanis pärast Stockholmi programmi võtnud eesmärgiks äh, teatisega välja tulemise järgnevatel aastatel. komisjon on maininud, et Euroopa Liidu tasandil peaks olema tegevusplaan. nii kaua, kui äh, naised on silmitsi nende vastu suunatud vägivallaga ainult sellepärast, et nad on naised, ei saa me öelda, et me elame demokraatlikus ja võrdõiguslikus ühiskonnas. naiste jaoks äh, kitsenduvad igasugused äh, elutingimused selle vägivalla tõttu. naised on soopõhise vägivalla ohvrid. aga mõnikord äh, me peame loobuma sellest, et me tähistame naisi ohvritena. tihtipeale on tegemist äh, tugevate naistega, kes ühiskonna toetusel saavad üles ehitada uue elu endale ja oma lastele ja meie parlamendis peame näitama, et me toetame neid naisi, tänan suur tänu. tegemist on siis meie suhtumisega naiste suhtes ja proua Malmström, palun. suur tänu, proua Svensson, selle eest, et te tõstatasite selle teema. naistevastane vägivald on tõesti komisjoni jaoks oluliseks prioriteediks, seda näitab ka komisjoni tegevuskava nagu te juba rääkisite, on naistevastane vägivald endiselt suur probleem Euroopa Liidus ja seetõttu kavatseme me sihtpäras, sihipäraselt selle vastu ka võidelda. me töötame välja sihtotstar-, otstarbelised poliitikad probleemi lahendamiseks. ma tervitan öö, teie raportit, teie algatust. see aitab luua, luua meil sünergiat Euroopa Parlamendi ja Euroopa Komisjoni tegevuse vahel tulevikusammude asjus terve rida raportis mainitud aspekte on välja toodud ka komisjoni tegevuskavas naistevastase vägivalla võitlemise asjus. me keskendume konkreetsetele sammudele valdkonnas, kus meil on tänu Lissaboni lepingule ka selge õiguslik alus. naiste õiguste paketis keskendume me ka eriti haavatavatele inimgruppidele nagu naised ja ka lapsed. selle paketiga tuleme me välja järgmise kuu jooksul. me peame tegelema kri-, eh, kuritegude, aga ka nende mõjudega. naised kannatavad eelläbi, eriti siis, kui nad eh, kannatavad eh, vägivalla all kodus või neid vägistatakse kuskil mujal, neil on, neid on tarvis teavitada sellest, kuidas ühendust võtta näiteks õiguskaitseorganitega, naisi tuleb kaitsta, ning neil peab olema juurdepääs õiglusele ja kompensatsioonile. praegune Euroopa Liidu õigustik, raamistik ei taga miinimumtaset ohvrite, ka ohvrite kohtlemiseks üle Euroopa Liidu ja seetõttu kavatseb komisjon tegutseda, tugevdamaks ohvrite positsiooni Euroopas. esimeseks sammuks peaks olema õigusloomeliste meetmete pakett, toetamaks kuritegude ohvreid. ning me soovime ka, et kaitsemeetmeid vastastikuselt tunnustataks. keskendume haavatavatele ohvritele, nagu näiteks koduvägivalla või seksuaalvägivalla ohvrid. komisjon soovib tagada ka kaitsemeetmete vastastikuse tunnustamise, see tuleb kasuks eriti ohvritele, kes kannatavad regulaarse vägivalla käes oma partnerite läbi. me peame tagama, et Euroopa Liidus saavad kõik naised, kes ka piiri, piire ületavad, äh, nautida äh, riiklikku kaitset. meie pakett toob välja õigusliku raamistiku, mis viiakse lõpule meie mandaadi jooksul ja keskendutakse teatud ohvrite spetsiifilistele vajadustele, näiteks soovime me rohkem ähm, tegeleda naiste ümberlõikamisega kriminaalõiguse valdkonnas soovime me teadlikkust tõsta ning koguda rohkem äh, statistikat ja infot naistevastase vägivalla kohta. samuti töötame me koos võr-, soolise võrdõiguslikkuse instituudiga, kes kogub andmeid sellise kuriteoliigi kohta. me tagame praegu olulise äh, rahandusliku toetuse naistevastase vägivallaseks võitluseks, eriti läbi Tafne programmi, kus me toetame nii riiklikke kui äh, ameteid kui vabaühendusi, suur tänu! tänan, proua volinik! nüüd äh, kõnelejad fraktsioonide nimel. ja esimesena saab sõna Rahvapartei esindaja proua Jimenez Petseril. palun, teile on sõna kaheks minutiks. tänan. ma olen eelnevalt sõna võtnud seoses naistevastase vägivallaga ja teen seda ka täna. olen väsimatu ma leian, et avalikkuses tuleb tõstatada ikka ja jälle see inimõiguste rikkumise teema, mis on väga oluline. parlament on kõige parem kõlar. parlament peab esindama neid naisi, keda väärkoheldakse. meie seadusandjatena peame tagama, et ründajaid karistatakse, ükskõik kui raske on kuritegu ja meil tuleb aidata ohvreid. üks neljandik Euroopa naistest on kogenud soolist vägivalda vähemalt kord oma elus, kaasa arvatud lapsed. me peame nõudma paremaid meetmeid, et võidelda sellise praktikaga, nagu on öelnud ka komisjon oma tegevusplaanis me peame oma hääle kuuldavaks tegema, et toetada ohvreid ja see kõik peab toimuma nii kiiresti kui võimalik. meil on vaja tugevat äh, konsensust näitamaks, et kui me räägime naistevastasest äh, vägivallast või perekonnasisesest äh, vägivallast, mis puudutab naisi, mehi, lapsi ja eakaid, siis me peame midagi tegema, me peame leidma ühise lahenduse. tuleb asuda töö kallale. me peame rääkima soolisest vägivallast. meil ei ole õnnestunud vähendada surmajuhtumite arvu, miski läheb siin viltu ja me ei peaks äh, jääma sõnade juurde, vaid minema edasi ka tegudele. seda kõike selleks, et naised saaksid äh, kogeda solidaarsust ja elada väärikalt. ohvrid peavad teadma, et me teeme midagi selleks, et äh, võidelda selle kohutava olukorra vastu, mis teeb äh, süütute ohvrite elu põrguks. aitab, me peame midagi tegema suur tänu. naisi ma ei katkesta, kes siin liiga kaua räägivad ja järgmisena saab sõna proua Tomson sotsiaaldemokraatide nimel. tänan. iga neljas Euroopa naine on langenud vägivalla ohvriks, iga kümnes naine on kannatanud seksuaalse rünnaku all kakskümmend kuus protsenti lastest on kogenud äh, vägivalda oma lapsepõlves. Euroopas on meil tõsine probleem, midagi tuleb teha, me ei tohi silmi sulgeda. me ei taha kuulata lugusid naistest, kellele mehed on visanud äh, habet näkku või äh, keda on äh, rünnatud ja vigastatud äh, mitmesugustel viisidel. Need äh, lood on lihtsalt äh, kohutavad, Euroopa Liit peab midagi tegema ja selle vägivalla lõpetama ja seetõttu on see raport nii oluline. me saadame üldsusele signaali, et Euroopa Parlament on arvamusel, et soopõhine vägivald on inimõiguste rikkumine, komisjon peab reageerima. meil on vaja direktiivi, mis lõpetab naistevastase vägivalla. on vaja koordineeritud lähenemist. tuleb tagada ohvrite kaitse ja tuleb hoolt kanda selle eest, et mitte kuskil Euroopas ei saaks karistamatult äh, eksisteerida vägivald naiste vastu. oluline on panustada ka ennetustegevusele vägivald ei ole mingisugune eraasi, ainult poliitilisel tasandil on võimalik selle vastu võidelda. tänan ja nüüd äh, jõuame liberaalide juurde proua Parvanova saab sõna kaheks minutiks, palun. aitäh, esimees, proua volinik, kallid kolleegid, kõigepealt tänaksin raportööri eh, suurepärase töö eest, mis on saavutatud eh, ja kõiki oma kolleege selle eest, nad, eh, neil on tugev tahe võidelda soopõhise vägivallaga. selle raportiga Euroopa Parlament leiab, et kohane tegevus ei ole mitte ainult äärmiselt vajalik, vaid kiireloomuline. komisjon peab teadvustama, et kõik argumendid äh, suunavad sellele, et Euroopa üleseid meetmeid ja instrumente tuleb kasutada. me teame, et Euroopa Liidus on suured erinevused liikmesriikide vahel, mis puudutab seadusandlust naistevastase vägivallasega võitlemisega. Äh, eelmisel aastal äh, leidis uurimus, et on erinevaid võimalusi saada kaitseordereid, toetusskeemid on erinevad ja nii edasi, me oleme näinud äh, märke sellest, et on tegeletud äh, selle küsimusega äh, ja üritatakse tõhusat raam, raamistikku paika panna ka Euroopa Liidu tasemel naiste hartaga ja Stockholmi programmiga, aga liikmesriigid äh, ei ole suutnud äh, tõhusalt sisse viia seadusandlust, mis äh, kaitseks naisi igasuguse vägivalla ja diskrimineerimise vastu ning nüüd näeme, et Euroopa Liidu põhiväärtused ei kaitsta, ei kaitse pooli kodanikke. nüüd me eeldame, et komisjon teeb seadusandliku ettepaneku, tulevad miinimumnõuded ja tegeletakse täielikult kõigi soolise vägivalla äh, vaatenurkadega. see strateegia ja poliitika algatus äh, sellega peaks kaasnema lai teadlikkuse tõstmise kampaania, näiteks just äh, igasuguse Euroopa aasta igasuguse vägivalla võitlemise vastaseks võitluseks naiste vastu ja hetkel korjame allkirju ja lõpetuseks, äh, arvestades seda, mis, mida on juba öeldud, mida kom-, Euroopa Liit on endale eesmärgi seadus, seadnud, tahaksime teada, millal komisjon kavatseb ette panna tõhusaid meetmeid Euroopa Liidu tasandil, aitäh! suur tänu, proua Barnova, nüüd äh, jõuame roheliste juurde ja proua Kornilson saab sõna. poolteist minutit uh,. mul on hea meel, et äh, soolise vä-, soovägivalla võitlus on nii Euroopa Komisjoni kui parlamendi eesmärgiks. Äh, see annab meile tõ-, ühise eesmärgi ning me saavutame siin järgmistel aastatel ka edu. Äh, loodetavasti käib sellega kaasas ka see ohvrite pakett, mida komisjon on meile lubanud ning et see ohvrite pakett on üks aspekte, kus Euroopa Äh, üks aspekt Euroopa ülesest äh, kõikehõlmavast strateegiast, kus on äh, sees ka ohvrite to toetamine, aga ka muud elemendid, mis puudutavad vägivallavastast võitlust. meil on vaja abimeetmeid, kõigil naistel peaks olema ligipääs varjupaikadele, tasuta õigusabile ning psühholoogilisele abile, näiteks me peame kaitsma sisserändajatest naisi, kellel ei ole sõltumatut elamisluba ning on seetõttu eriti haavatavas positsioonis siin raportis on mitmeid olulisi aspekte ning meie rohelistena loodame, et me saame hääletada selle poolt, aga kui põhjenduspunkt J lõikes ja lõige üheksateist jäävad alles, mis peavad prostitutsiooni inimõiguste vastaseks eh, rikkumiseks, eh, niimoodi, et ei eristata kohustuslikku ning vabatahtlikku prostitutsiooni, siis me ei saa seda teha Äh, loodetavasti me saame vastu võtta tugeva ning laialdaselt toetatud raporti, et seda esitleda komisjonidele ning liikmesriikidele meie panusena, aitäh! suur tänu ja nüüd proua Tšeskova saab sõna kaheks minutiks ECR fraktsiooni nimel. Vážený pane předsedo, vítám tuto zprávu evropského parlamentu z vlastního podnětu a jsem toho názoru aitäh härra president eh, tervitan seda Euroopa Parlamendi omaalgatuslikku raportit ning leian, et eh, liikmesriigid peavad vastu võtma seadusi selleks, et lõpetada naistevastane vägivald. see oluline vägivalla vorm naiste vastu on koduvägivald. koduvägivald eh, ei ole mitte eraasi, millega perekond omaette hakkama peab saama. konservatiivide fraktsioon on võtnud endale pühendumuse toetada perekondi ning just lapsi, eh, tegeleda koduvägivalla küsimusega, sest et sellel on katastrofaalsed tagajärjed kõigile pereliikmetele, eriti just lastele. Need eh, lapsed on tihtipeale tunnistajaks eh, koduvägivallale seda korduvalt ning äh, peavad seda tavaliseks, peavad seda tavakäitumiseks ning on tõenäoline, et tulevikus ka nemad äh, muutuvad vägivaldseke, vägivaldseteks kas koolis või täiskasvanuna. naistevastane vägivald äh, minu arvates peegeldab ning rõhutab neid ebavõrdsusi, mis eksisteerivad meeste ja naiste vahel ning sellel on oma mõju ka naiste rollile ühiskonnas naised, kes on koduvägivalla ohvriteks, on tihtipeale ka majanduslikult ning rahaliselt sõltuvad vägivalla toimepanijast. seetõttu peame tegutsema selle nimel, et äh, need vägivallajuhtumid paljastada ning äh, ühiskond äh, peab siin pingutama, peab organiseerima infokampaaniaid, sest tihtipeale ei taha naised äh, rääkida oma kogemustest avalikult. ning seadusandlikud meetmed, mis Euroopas hetkel kehtivad, Euroopa vahistamiskäsk just eriti võiks olla äärmiselt kasulikuks instrumendiks. képviselőasszony zárja az egységes európai baloldal suur tänu. järgmisena proua Figureidu kuue nimel. aitäh äh, äh,, härra äh, esimene president, sest see on äärmiselt oluline raport, sest see on, äh, esindab äh, uut lähenemist sellisele vägivallale, nõudes konkreetseid meetmeid, kaasa arvatud kohtumõistmine, kriminaalkaristused, ennetavad meetmed ning kaitsvad meetmed ning pöörab tähelepanu vajadusel eh, eh, garanteerida naiste jaoks täielik emantsipatsioon, eh, võttes arvesse tööhõivet, vaesust ja nii edasi, nii et naised saaksid vabalt valida öö, oma eluviisi, tihtipeale seda kahjuks täna ei ole. tihtipeale on näha ka olukordi, kus naised on sõltuvad, kaasa arvatud öö, sellist tüüpi sõltuvus nagu prostitutsioon või siis nad langevad koduvägivalla ohtriks, ohvriks, sest nad on, sõltuvad oma abikaasadest ning ei saa põgeneda, see on talumatu olukord naiste jaoks. seega peame liikuma nüüd sõnadelt tegudele. see vägivald on üks äh, tõsisemaid äh, rikkumise vorme inimõiguste vastu ning äh, soopõhine vägivald just eriti, millel on tohutu negatiivne mõju lastele sellist tüüpi vägivald hulleneb ka sellist tüüpi majanduskriiside ajal nagu praegu, nii et mida kiiremini tegutseme, seda parem, mida kiiremini komisjon tegutseb, seda parem, mida kiiremini liikmesriigid tegutsevad, seda parem, selleks, et meil oleks tõhusad meetmed soopõhise vägivalla vastu, naistevastase vägivalla vastu. suur tänu, liigume edasi. järgmisena saab sõna proua Matera, kaheks minutiks, palun signor presidente onorevoli colleghi commissaria la lotta contro. suur tänu härra president volinik kolleegid igasuguse naistevastase vägivalla vastane võitlus on ungari eesistumise aja üks olulisi prioriteete seetõttu kutsume me üles paika panema nii poliitilises sotsiaalses kui õiguslikus sfääris pikema perspektiivi äh, meetmeid lõpetamaks vägivald ning saavutamaks tõeline sugudevaheline võrdsus. koos kolleegidega siin kojas oleme me soovinud, et kuulutataks välja naistevastase vägivalla vastu võitlemise Euroopa aasta, teadvustamaks seda probleemi. ma tean, et komisjoni tegevuskava kaks tuhat kümme kuni kaks tuhat viisteist, kus soovitakse võidelda igasuguse soopõhise vägivalla vastu, on oluline samm edasi. aga nüüd on vaja tõesti minna üle sõnadelt tegudele. komisjon on lubanud sellel aastal välja tulla strateegilise tegevuskavaga. pärast seda saame me paika panna praktilised poliitilised meetmed, tagamaks, et ohvreid tõesti liikmesriikide õigussüsteemi läbi korralikult ka kaitstakse. uuringud ütlevad et, et kakskümmend viis kuni kolmkümmend viis protsenti naistest on vähemalt korra elus kogenud vägivalda samuti on järjest äh, suurem nende naiste arv, kes kahjuks on ümber lõigatud. naistevastane vägivald mõjutab tervet peret. naised kaotavad oma võime lohutada oma lapsi, julgustada neid ning naised, lapsed on seeläbi samuti naistevastase vägivalla ohvrid sellist mõju on aga veel raske mõõta, ohvrid sageli häbenevad ning ei julge võimude, võimudele vägivallast teada anda. nagu kolleeg Jimenez ütles, aitab küll, lõpetagem vägivald naiste vastu. Estrella képviselő nőnek a proua Estrella saab sõna järgmisena. Järts áll rendelkezésére. pooleteiseks minutiks. suur tänu, president. variraportöörina sooviksin ma õnnitleda raportööri vaimustava raporti puhul rah-, äh, sotsiaaldemokraatide fraktsioon toetab seda. naistevastane vägivald on tõsine inimõiguste rikkumine. naised, kes on langenud vägivalla ohvriks, on pidanud ära andma paljud oma põhilistest vabadustest ja väärtustest ning neid kuritarvitatakse sageli uuesti. hiljuti külastasin ma oma kodumaal Portugalis varjupaika ja koh-, kõnelesin seal mitmete sealsete naistega. mõned nendest rääkisid oma kannatuste rohkest elust ning nad märkisid ära, et kannatasid ka nende lapsed. aga ikkagi oli neil julgust, et oma ründajad välja anda. ma rääkisin ka mõningate lastega. naised, lapsed on vahel ise kaebustega välja tulnud, sest naised on kartnud aga ka need lapsed on ohvrid. Ja, ja samuti nagu need naised, vahel hoiti neid naisi vägisi kodus kinni ja ei lastud välja. me peame tagama, et naised ei ole sellise vägivalla ohvrid enam tulevikus. eriti kuna me kõik ju teame selliseid olukordi ning mõistame nad hukka. ma arvan, et see praegune olukord õõnestab tervet demokraatiat üldiselt, sest me ju rikume kodanike õigusi. niisiis me peame selle katku vastu võitlema. Köszönjük szépen, most pedig eh, Wojciechowski képviselő urat végre egy... tänan ja nüüd eh, parlamendisaadrik Wojciechowski ja lõpuks ometi selles arutelus võtab sõna ka üks meesterahvas, muidu jääb siin asi natukene subjektiivseks tänan. naistevastase vägivalla vastu võitlemine peab töörama tähelepanu eelkõige just juriidilistele meetmetele. ma olen nõus proua Svensoni raporti lõppjäreldustega, aga ma tahaksin juhtida tähelepanu ka veel ühele teisele vägivallavormile. nimelt, et äh, riik võtab naiselt lapsed ära, ei ole hullemat vägivallavormi kui see. tihtipeale ei ole see õigustatud, tuuakse mingid äh, pisipõhjused välja. hiljuti võeti kümneaastane laps oma emalt ära Poolas, süüdistades, et ema palvetab liiga palju ja tihtipeale äh, on vanemad liiga vaesed ja siis äh, võetakse lapsed neilt ära ja viiakse lastekodusse. lapsed võetakse ära ka siis, kui vanemad äh, vaidlevad ja tülitsevad omavahel. tihtipeale politsei või siis muud äh, avaliku sektori töötajad tegelevad selle laste vanematelt äravõtmisega. perekonda kui institutsiooni ei hinnata piisavalt, riik sekkub äh, liiga palju seaduse tähe kaitse all. laste emalt äravõtmine, emast ilmajätmine ei peaks olema võimalik äh, vaesuse ettekäändel. vaeseid peresid tuleks toetada, aga mitte lõigata läbi perekonnasidemeid niimoodi. suur tänu, proua Kristlevska, kaheks minutiks, palun. tänan. mul on hea meel, et parlament äh, võtab vastu raporti, mis pöörab tähelepanu naistevastasele vägivallale. selline laiapõhjaline lähenemine aitab äh, võidelda selle fenomeni vastu. ainult äh, integreeritud lähenemine poliitilisel, sotsiaalsel, seaduslikul ja haridustasemel võib endaga kaasa tuua tulemusi. me ootame direktiivi ettepanekut, mis keskenduks ainult naistevastasele vägivallale, ma loodan, et komisjon tuleb selle ettepanekuga varsti välja. veel märkusi minu poolt. on väga oluline, et äh, naistevallasest vägivallast räägitakse mitte ainult naise või lapse perspektiivist, vaid peame vaatama, millised kulud see toob kaasa kogu ühiskonnale ja me ei peaks keskenduma ainult vägivallavastasele võitlusele, vaid tähelepanu tuleks pöörata teatud käitumismudelitele. me peaks häbimärgistama ühiskondliku heakskiidu naistevastase vägivalla puhul. ja meil tuleks tagada, et inimestel oleks võimalik tõesti võrdõiguslikkusele nende igapäevases elus. tänan raportööri selle olulise dokumendi koostamise eest ja ma usun, et äh, pärast tänaseid äh, sõnu järgnevad lõpuks ka teod. me peaks mitte ainult rääkima, vaid hakkama tõeliselt naisi kaitsma. tänan. proua Poskurt äh, saab järgmisena sõna pooleteiseks minutiks, palun voorzitter ja hier ben ik. <laughs> Eh, de commissie heeft in het. aitäh president ma mina istun siin üleval. Stockholmi programmis kuulutas komisjon välja terve rea meetmeid naistevastase vägivalla vastu võitmise, võitlemiseks. praeguseks aga ei ole meieni jõudnud veel kõikehõlmavat strateegiat turvalisus on ääretult oluline, eriti haavatavamate ühiskonnaliikmete jaoks. aga endiselt kannatab suur hulk naisi näiteks aumõrvade, ümberlõikamise või muu sarnase käes. sageli kannatavad paljud naised igapäevaselt, me peame selle vastu võitlema. meil on tarvis läbi viia uuringuid, keskenduda nende kuritegude ohvritele. seetõttu peaks komisjon võimalikult kiiresti välja tulema Euroopa strateegiaga naistevastase vägivalla vastu võitlemiseks. seal peaks eriti keskenduma traditsioonilistele kahjulikele praktikatele. seda tuleb teha homme, mitte kahe tuhande kaheteistkümnendal või kolmeteistkümnendal aastal. Euroopa kaitsemäärust ei ole endiselt veel rakendatud, see on vastuvõetamatu. me peame tegutsema kiiremini. suur tänu, kolleeg Šimanski ei ole kohal, ma ei näe teda nii et saab äh, sõna järgmine kõneleja kaheks minutiks. do moich przedmówców i do sprawozdania pani Swenson. härra president. pidades silmas, mida ütles raportöör ja eelkõnelejadki, tahaksin ma rõhutada, et naistevastane vägivald on meie ühiskondades kogu aeg olemas. üks põhjuseid on ka naiste kehvem materiaalne olukord nende majanduslik ning professionaalne diskrimineerimine, neil on madalamad palgad, väiksem, eh, eh, eh, kehvem juurdepääs töökohtadele ning madalam sotsiaalsem staatus. naised peavad üles kasvatama ka lapsed ning paljudes Euroopa riikides ei toeta riik neid selles tegevuses piisavalt. eriti mis puudutab pensione ning nõrkasid sotsiaalmeetmeid. Need muudavad naised sõltuvaks oma abikaasadest. see olukord on vastuvõetamatu. naisi tuleb võrdselt äh, tasustada ka ähm, emaks olemise eest ning laste eest hoolitsemise eest. praegusel ajal on Euroopa raskes majanduslikus olukorras tulenevalt just oma demograafiliselt kehvast olukorrast. sellised toetused aga aitaks vähendada naistevastast vägivalda, naiste majanduslik sõltuvus meestest on üks passiivsuse ning ohvriks olemise sallimise põhjuseid. Euroopa Parlament saab olukorda parandada, eriti mis puudutab riike, kus tulenevalt vaesusest on naiste olukord eriti keeruline. niisiis, meie sõnum on väga oluline, ma olen tänulik raportöörile selle probleemi väljatoomise eest ning aktiivselt lahenduse leidmise eest, suur tänu! suur tänu ja nüüd saab sõna proua Bauer kaheks minutiks. härra president ka mina sooviksin tänada raportööri selle hea raporti eest. siin pööratakse tähelepanu väga olulisele ühiskondlikule probleemile. Euroopas me oleme harjunud sellega, et tehakse väga palju siis, kui mõnel teemal on majanduslik äh, tähtsus. see raport näitab, et igal aastal kulutatakse miljardeid äh, seetõttu, et äh, eksisteerib naistevastane vägivald. see vägivald esineb äh, igasugusel kujul, erinevatel tasanditel, vägivald puudutab nii vaeseid kui ka rikkaid, kõrgelt haritult inimesi ja madala haridustasemega inimesi. igal aastal äh, langevad tuhanded naised koduvägivalla ohvriks Euroopas eksisteerib mitmesuguseid naistevastase vägivalla vorme, paljusid on siin mainitud. tähelepanu on juhitud ka sellele, et naised kaotavad eneseusu, nad ei valitse enam oma elu ja me teame, et tegelikult ei ole õiguslikku alust äh, siin tegutsemiseks aga sellegipoolest võime me koostada ühise Euroopa strateegia. me ei saa õigussüsteeme harmoneerida, aga me võime siiski midagi teha, ka arvamuste vahetusest on kasu. tahaksin tähelepanu juhtida sellele, et on liikmesriike, kus naistevastast vägivalda ei peeta kuriteoks selline praktika tuleb küll lõpetada ja sellepärast on väga oluline koostöö Euroopa tasandil. ja meil on kindlasti vaja Euroopa strateegiat. tänan, järgmisena saab sõna proua Costa. poolteist minutit, palun. Sappiamo che la violenza aitäh, president, sooviksin tänada raportööri proua Svenssonit, me teame, et äh, naistevastane vägivald suureneb igal pool Euroopas, seetõttu palume, et komisjon esitaks ettepaneku, nii nagu ta ka lubas. Äh, lubas välja tulla strateegiaga naistevastase vägivalla vastu võitlemiseks. Äh, koduvägivald ja sellised asjad peavad samuti olema kaetud, aga Äh, samuti on äh, tegemist ahistamisega töökohtadel, see, et rasedatelt äh, naistelt võetakse ära nende töökohad, naist, sellist asja juhtub Itaalias näiteks. siis naiste kuvand meedias, reklaamides Äh, pärast äh, resolutsiooni, mis võeti vastu inimkaubanduse osas, äh, vaadates Lissaboni lepingut, on minu arvates meil vaja lähendada liikmesriikide positsioone teineteisele, et nad mõistaksid, kuivõrd oluline on see, et naistevastast ja lastevastast vägivalda peeta, pea, peetaks konkreetseks õigusrikkumiseks. on olemas statistika, mida on kogunud äh, MTÜ-d ning ametivõimud, mis näitavad, et liikmesriikide ennetusstrateegiad võiksid vähendada sellist vägivalda. ma arvan, et on olemas ühine tahe Euroopa Parlamendis, ka mina allkirjastasin kirjaliku deklaratsiooni selleks, et kuulutataks välja naistevastase vägivallavatse võitluse aasta Euroopas. tänan ja järgmisena proua Pastus, kaks minutit. Muito obrigada, Sr. Presidente, Sra. Comissária, colegas. A violência contra as mulheres e aitäh, president, volinik, daamid ja härrad, naistevastane vägivald on tõsine inimõiguste rikkumine, selles osas oleme me kõik ühel nõul. tegemist on vana probleemiga, mis mõjutab kõiki riike nii arenenud kui vähem arenenud riike. see juhtub perekondades, kõik ühiskonna, kõikides ühiskonnaklassides, eriti just äh, vaesemates äh, ühiskonnaklassides. aga see on äh, probleem perekondade jaoks kõikidel ühiskonna tasanditel, hoolimata haridusastmest või rikkusest. viiendik naisi on vähemalt korra äh, oma täiskasvanud elu jooksul vägivalla ohvriks, ohvriks langenud, meie prioriteediks on seetõttu toetada ohvri naisi, kes on sattunud ohvriteks, siin raportis tuuakse välja mitmeid algatusi, tõsised kriminaaluurimised sellistes kuritegude puhul, ohvrite varjupaigad ning ka ühtne erakorraline number, telefoninumber ning kohased karistused selliste kuritegude, kuritegude eest. peame toetama neid naisi, kes on ohvriteks äh, langenud, ei tohi unustada, et ühiskond maksab samuti kõrget hinda sellise vägivalla eest. see fenomen nõuab äh, tohutut äh, poliitilist ning sotsiaalset moderniseerimist ning me peame tegema pingutusi selleks, et võidelda naistevastase vägivallaga äh, selline aasta peab välja kuulutama selleks, et inimesed saaksid teadlikumaks sellest kohutavast hädast, mis meie ühiskonnas on. suur tänu, järgmisena saab sõna proua Blinkevitš-Jute pooleteiseks minutiks. aitäh, härra president, aitäh ka Eva-Britt Svensenile selle hea raporti eest. see raport esitab väga hea pildi äh, Äh, inimõiguste rikkumistest naiste vastu ning näitab äh, seda, et need rikkumised ei tunnista mingisuguseid sotsiaalseid, geograafilisi või kultuurilisi piire. vastavalt eelmisel aastal vastu võetud Stockholmi programmile peaks Euroopa Komisjon äh, koostama strateegia selleks, et võidelda naistevastase vägivallaga nii kiiresti kui võimalik. seetõttu julgustan komisjoni kiirelt tegutsema ning võimalikult kiiresti avaldama selle strateegia soopõhine vägivald, see tähendab seksuaalset ärakasutamist, inimkaubandust, sunnitud abielusid, naiste ümberlõikamisi ja nii edasi ja kõik need kuritegevused mõjutavad pöördumatult naiste füüsilist ning vaimset tervist, seetõttu peaks rohkem tähelepanu pöörama tervishoiutöötajate, sotsiaaltöötajate, politseinike ning kohtute koolitamisele, et nad suudaksid tegevusi koordineerida, selleks et äh, võidelda naistevastase vägivallaga. tahan tänada volinik Malmströmi tema pingutuste eest toetada MTÜ-sid, kes töötavad selles valdkonnas ning eh, tahaksin öelda, et arvestades, et meil on majandus- ja finantskriis äh, on vägivald suurenenud, nii, niisiis ei tohiks rahastamist siin valdkonnas mingil juhul vähendada. Äh, tänan, nüüd äh, jõuame viimase kõneleja juurde, proua Vlašikova, Penova, poolteist minutit. hoci sa na násilie páchané na ženách a porušovanie ich práv aitäh, härra president, kuigi naistevastane vägivald on juba aastaid olnud meie tähelepanu keskpunktis, ei ole me siiski suutnud peatada seda häbiväärset kuritegu. see vägivald ei tak-, ei eh, kahjusta mitte ainult naisi, vaid ka nende perekondi, perekond ei ole enam see koht, kus eh, saab tunda ennast turvaliselt naised, lapsed, kes on tunnistajaks vägivallale, on samuti ohvriteks, seetõttu peaksime me pöörama Euroopa tasandil tähelepanu äh, äh, naistele, lastele, kes on koduvägivalla ohvriteks langenud, äh, isegi vanemate naiste puhul, tundlikus keskkonnas olevate naiste puhul on olukord veelgi tundlikum, nende isikuvabadused on piiratud, näiteks kui nad langevad inimkaubanduse ohvriks, siis see on üks tungivamaid sotsiaalseid probleeme, seetõttu peame mõtlema selle üle, kuidas oleks äh, asju tõhusam ajada, kor-, karistus peaks vastama kuritegudele. me peame tegu, tegelema sellega, et äh, naiste jaoks oleks tagatud hea elu. tänan. ja nüüd äh, vaba mikrofon. meil on viisteist sõnasoovijat vaba mikrofoni raames, nii et äh, olukord läheb keeruliseks. aga meil ju natuke aega on. nii et äh, kõigepealt äh, Proroitova Tarabella Vintsile. korvai képviselőknek, akiknek nem adom meg azoknak. Vertmann ja teised saavad sõna aga need, äh, kes täna on juba selles arutelus sõna võtnud, teist korda enam sõna ei saa. härra Kelly saab esimesena sõna, palun. suur tänu, mina tahaksin pöörata teie tähelepanu kahele aspektile, kõigepealt naistevastane vägivald. ning teiseks meeste olukord kõigepealt naistevastane vägivald on vastuvõetamatu ning meil on tarvis harida nooremaid mehi, eriti mis puudutab äh, viha kontrollimist. tuleb tagada olukord, kus naise vastu käe võst-, tõstmine on tabu, mitte norm, nagu teadlik, teatud kultuurides või ühiskondades. teiseks, äh, na-, meeste roll töötajatena hotellides Mauritiusel tapeti üks iirlane, kui ta seal puhka, puhkas ja see juhtus hotellis. oleks ta olnud mees, oleks olnud tema tapmise võimalus palju väiksem. seega me peame vaatama üle kõik need ohud ning ka selle, et teatud meestel ei oleks juurdepääsu üksikutele naistele. palun pidage kinni kõneajast. järgmisena härra Tarabella, üks minut, palun. härra president, proua volinik, kolleegid, ma tervitan proua Svensoni raportit, kus rõhutatakse vajadust võidelda seda tüüpi vägivalla vastu. meie traditsioonid ja kultuurid äh, on Euroopa Liidus erinevad, vägivalla puhul on huvitav näha, kuidas vägivallajuhte äh, koheldatakse, koheldakse, näiteks on naistevastane tavaline vägivald ei ole Lätis vägi, kuritegu. Maltas ja Slovakkias ei ole ühe mehe vägistamine teise mehe poolt kuritegu. seega meil on tarvis neid õigussüsteemi ühtlustada, kui me trivialiseerime neid kuritegusid, trivialis-, trivialiseerime me ka neid inimesi. komisjon peaks tegelema kõikide nende vägivallatüüpidega. suur tänu, proua Maisner, üks minut, palun. tänan, härra president arutelu on selgelt toonud esile, et siin ei ole tegemist pisikuriteoga, vaid inimõiguste rikkumisega naistevastase vägivalla puhul. lapsed on kaudsed ohvrid ja tihtipeale otsesed äh, ohvrid, kui äh, naised langevad äh, vägivalla ohvriks, sest et äh, tihtipeale kaasneb selle vägivallaga ka äh, nürisünnitus. ja siin tuleb mainida ka sundprostitutsiooni, suguelundite moonutamist ja aumõrvu, mis ei ole üldsegi tegelikult auga seotud võrdõiguslikkus on tugevalt ohustatud soolise vägivalla läbi. Lissaboni leping annab meile võimaluse tulla välja direktiiviga ja panna Euroopa Liidus paika ühtne õiguslik raamistik, see on ääretult oluline, et me saaksime liikuda edasi selle piiriülese Euroopa probleemi lahendamisel. tänan. proua Wertmann saab nüüd sõna üheks minutiks, palun naistevastasel vägivallal on mitmesuguseid vorme, tegemist on rahvusvahelise probleemiga, mida rahvusvaheline üldsus ei ole veel kontrolli alla saanud. vägivalla kasutamine tähendab seda, et äh, ohustatakse ohvri tervist ja äh, väärikust, selle tulemusel äh, naised ei saa täielikult äh, osaleda ei töö ega ühiskondlikus elus. naistevastane vägivald on ka sotsiaalne probleem. naised on oma kodus äh, kõige ohustatumad. tihtipeale naised kannatavad vägivalla all just äh, oma kodus, tegemist on siis koduvägivallaga ja tegemist ei ole siin mingisuguse pisikuriteoga ÜRO peab äh, ratifitseerima, alla kirjutama ka vabandust, Euroopa Liit peab äh, alla kirjutama ÜRO konventsiooni naiste diskrimineerimise kõigi vormide likvideerimise kohta. no Mikko Lašik, palun. köszönöm szépen. Vystavenie jedinca akémukoľvek druhu násilia má ďalekosiahle deštru... see et ükskõik milline inimene langeb vägivalla ohvriks, sellel on pikemaajalised mõjud tervele ühiskonnale. me peame vägivalla hukka mõistma ka siis, kui see on suunatud naiste või laste vastu. koduvägivald tundub olevat spontaansete abortide peamiseks põhjuseks. seetõttu peaks selliste kuritegude, kuritegudega tegelema kriminaalõigus ma rõhutaksin seda, et meil on tarvis ka kaitsta naisi surrogaatemaduse eest, sest tegemist on geneetilise ekspluateerimisega, mis on täielikus vastuolus inimelunditega kauplemise vastasuse põhimõttega. samas sedasorti kaubandus toimub täiesti vabalt ka internetis. suur tänu! proua Tantšile, palun! faptele cele mai răspândite în lume, violențele împotriva... Tänan, president! olgugi, et naistevastane vägivald esineb tihti, ei karistata toimepanijaid äh, alati. on liikmesriike, kus on äh, palju naistevastast vägivalda, prostitutsiooni, suguelundite moonutamist, äh, koduvägivalda ja nii edasi. tüdrukud äh, on samuti silmitsi selle vägivallaga, Euroopa Liidu liikmesriigid peavad tagama täieliku statistika ja läbi viima uurimisi soopõhise vägivalla kohta. statistikat lähtuvalt tuleb meil võtta tarvitusele meetmed võitlemaks äh, nende fenomenide vastu. ja ka soolise võrdõiguslikkuse amet peaks andma omapoolse panuse. tänan ja nüüd saab sõna proua Nikolai, palun domnule președinte în calitatea mea de tänan president variraportöörina tahaksin ma õnnitleda raportööri tehtud töö puhul peaksime jõudma sellele tasandile et meil oleks sidus äh, tegude pakett, sellepärast et kui me jääme sõnade juurde, siis äh, me tulemusi ei saavuta. seni ei ole põhjalikult äh, uuritud naistevastase vägivallaga kaasnevaid kulusid, ka selles raportis ei pöörata sellele küsimusele eriti tähelepanu. sellegipoolest oleme meie arvamusel, et eriti just äh, finants- ja majanduskriisis äh, põhjustavad äh, sellised vägivallailmingud äh, kahjusid sadade miljonite eurode ulatuses ja meil on vaja vahendeid, et võidelda selle arengu vastu. proua Morvai, üks minut, palun tänan, härra president ja ma tõesti õnnitlen raportööri selle suurepärase töö puhul. ma olen väga uhke selle üle, et raport on saanud nii hea ning et üks naine on koostanud selle raporti. ma olen uhke ka selle üle, et siin öeldakse selgelt välja, et seni on selles valdkonnas liiga vähe tehtud meil on vaja ühtset Euroopa regulatsiooni, sellepärast et äh, lõppkokkuvõttes äh, kulutatakse ju Euroopa maksumaksja raha, et kõrvaldada neid kahjusid, mida toob endaga kaasa soopõhine vägivald. ma usun, et seda raha oleks äh, mõttekam mujal kulutada. tuleb tagada, et asjast puudutatud naised saaksid võimaluse minna ajutiselt varjupaikadesse. oluline on, et naisi aidatakse äh, suheldes erinevate ametkondadega. Budapestis on meil mitmesuguseid initsiatiive, me oleme teinud tööd äh, prostituutidega väga palju ja täheldanud, millist abi need naised äh, riigilt saavad või ei saa. härra Luhan, palun Mm, după cum reiese și din raport, e, diminuarea violenței împotriva femeilor. Tänan. See raport toob välja, et me peame kahekordselt pingutama, et võidelda naistevastase vägivallaga, seda nii liikmesriikides kui ka Euroopa Liidu tasandil. meil tuleb tugevdada Daphne programmi ja kõik riigid, kus äh, sellised äh, vägivallateod aset leiavad, tuleb programmi kaasata. tänapäeval on paljudel inimesel, inimestel äh, psüühilised probleemid, mis toovad endaga kaasa vägivalla. oluline on teha koostööd politseiüksustega üle kogu Euroopa Liidu. seda fenomeni tuleb lähemalt uurida mitmesuguste äh, uurimuste kaudu ja ka Stockholmi programmis äh, pööratakse ju selle teemale tähelepanu ja rahalised vahendid tuleb äh, eraldada ja Daphne programm on selleks sobiv vahend. tänan. ja nüüd saab sõna proua Reikner, palun. tänan, president, proua volinik. kui me räägime võrdõiguslikkuse küsimustest, siis Euroopa Liit on alati olnud esirinnas ja me oleme ka olnud esirinnas äh, naistevastase vägivalla võitluses. kolmkümmend kolm miljardit eurot aastas kulutatakse, et äh, kõrvaldada vägivalla kahjusid loomulikult äh, see meetmete kataloog, mille me peame vastu võtma, maksab ka üht-teist, meil on vaja koolitada äh, politseinikke, kohtunikke, meditsiinipersonali, koole ja nii edasi. raport pöörab äh, kõikidele nendele aspektidele tähelepanu ja see on väga hea väikeseks puuduseks äh, on see, et ei ole tähelepanu pööratud äh, vägivallale, mis leiab aset äh, töökohas. seda tuleks natukene täpsemalt ja spetsiifilisemalt sõnastada. ja lõpetuseks soovin anda sõna proua Roitovale. Teil on üks minut, palun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 peab välja töötama ka diagnostilised mehhanismid haiglatele ja sotsiaalteenistustele, et ohvritele saaks kiiresti abi anda. meil on tarvis rangeid karistusi, meil on vaja tõsta avalikkuse teadlikkust ning vaja on ka koolitada kohtunikke, et meil oleks naistevastase vägivalla näiteks ka ümberlõikamise suhtes nulltolerants abi tuleb anda ka ohvritele, ma olen väga tänulik raportöörile selle raporti eest. kuigi ma ei saa hääletada lõike G poolt, sest see puudutab ka laste ja naiste õigusi. käesolevaga on arutelu lõppenud ja lõpetuseks tahan anda sõna proua Malmströmile komisjoni nimel auväärsed saadikud, suur tänu selle väga-väga olulise arutelu eest teemal, mis on ilmselgelt meile paljudele südamelähedane. suur tänu veel kord ka raportöörile ning variraportööridele. nagu ma oma sissejuhatuses ütlesin juba, on meil plaanis mitmed meetmed, näiteks ohvrite õiguste pakett on ääretult tähtis, see tuleb välja järgmisel kuul, samuti töötame me välja ennetusprogramme, ohvrite toetamise programme ja nii edasi. samuti tuleb siin meeleta, meelde tuletada Euroopa Nõukogu konventsiooni koduvägivalla ja naistevastase vägivalla kohta ning Euroopa Liit võiks sellest eeskuju võtta ning sealsed meetmed, kus Euroopa Liidul on ka pädevus, võiks muuta siduvaks. samuti tahaksin ma välja tuua edasised ettepanekud, mis teie olete vastu võtnud, näiteks inimkaubanduse vastane direktiiv, ka sinna on sisse kirjutatud mitmed ennetavad meetmed, aga ka ohvrite toetusmeetmed, kui me räägime siin ka naistest ja lastest, kes on inimkaubanduse ohvriks sattunud. samuti asüülipaketi puhul on mitmed aspektid, mis mainivad näiteks naisi, kes on langenud seksuaalse vägivalla ohvriks ja nii edasi loomulikult on probleem, nagu te juba ütlesite, tohutu ning häbiväärne on see, et naised ja tütarlapsed on igapäevaselt Euroopa Liidus hirmul, nad kardavad vägivalla, vägi, vägivalda, seksuaalset kuritarvitamist ning sageli inimeste poolt, keda nad peaksid kõige rohkem usaldama, partnerid äh,, partnerid ja abikaasad näiteks. me peame saavutama tulemusi kiiresti, tegemist on ühe kõige kohutavama inimõiguste rikkumisega ma tahaksin tervitada ka neid paari väga vaprat meest, kes siin sõna võtsid. sest naistevastane vägivald ei ole naiste probleem, vaid see puudutab inimõigusi. me peame kõik koos töötama, mehed ja naised, võitlemaks selle kohutava probleemi vastu. meil on tarvis koos töötada, meil on saavut-, vaja saavutada Euroopa, kus naised ja tüdrukud ei karda vägivalda lihtsalt seetõttu, et nad kuuluvad valesse sukku. Thank you, Mrs Commissioner tänan, äh, proua volinik ja nüüd saab sõna proua Svensson, äh, raportöör, palun. tänan. kõigepealt äh, tänan kolleege tarkade sõnade eest ja tänan kolleege ühtsuse eest. meil tuleb võidelda selle vägivalla vastu. komisjonile tahaksin ma öelda, et me ootame tõesti seda ohvrite paketti, et saaks ohvreid toetada, aga meil on vaja ka direktiivi vägivalla vastaseks võitluseks. ei pea olema nõus iga sõnaga selles äh, raportis, oluline on aga jaa, et me saaksime saata komisjonile selge signaali direktiivi vajaduse kohta. oluline on näidata kõikidele naistele, kes on sellises keerulises olukorras, et nad ei pea häbenema. kui me hääletame selle raporti poolt, siis me ühtlasi ütleme, et äh, süüdi on vägivalla toimepanija ja naised on ohvrid. on palju naisi, kes on äh, saanud abi kodanikuühiskonnalt, eh, mittetulundusühingutelt. aga nemad üksinda ei peaks võtma vastutust eh, kanda, et aidata naisi selles olukorras. meil tuleb eh, purustada see vaikimismüür ja näidata, et me toetame neid naisi. tahan esile tõsta ka seda, kui oluline on juhtida tähelepanu siin probleemi olemasolule ja see puudutab mitte ühte spetsiifilist ühiskonnagruppi, vaid kõiki ühiskonnagruppe. nii et äh, pange märk maha, näidakem, et ei ole aktsepteeritav, et naised peavad elama sellises olukorras naised äh, saavad luua endale ja lastele parema elu, aga nad peavad saama meiepoolse toetuse. veel kord äh, suur tänu kolleegidele toetuse eest ja üheskoos äh, saavutame me eesmärgid. tänan, proua Svensson ma tahaksin ka omalt poolt äh, midagi lisada. jumal lõi näo inimese oma näo järgi, nii et meil tuleb äh, kaitsta inimväärikust, äh, loomulikult ka naiste inimväärikust. homme kell kaksteist toimub hääletus ja käesolevaga on arutelu sel teemal lõppenud